L'ordine del giorno. vastavalt päevakorrale tuleb lihtsustatud menetluse korral hääletusele härra Rivellini raport kahe tuhande üheksanda aasta eelarve heakskiitmise kohta. paneme selle raporti hääletusele, nimeline hääletus, hääletus on avatud. nüüd suletud see on vastu võetud. ja tunnustused siis meie raportöörile. Allora, la, ora la relazione dell'onorevole Prego. protseduuriline küsimus saalist. jah, proua president, ma tahan lihtsalt öelda, et minu hääletusmasin ei tööta. nii et oleme kohal, aga ei toimi masin jah, ja nüüd järgmine härra Rivelini raport puudutab see Euroopa Ombudsmani ametit. nimeline hääletus, jällegi hääletus on avatud. hääletus on suletud. see on vastu võetud, nii et õnnitleme jällegi härra raportööri. järgmisena hääletusele härra Rivellini raport Euroopa Andmekaitse Järelevalveameti osas nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud, nii, läheme edasi. härra Stavrakakise raport see puudutab teenistusi ning agentuuride kontrolli, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus nüüd suletud. see on vastu võetud õnnitlused härra raportöörile, nüüd järgmine härra Stavrakakise raport Euroopa Politseikolledži osas, nimeline hääletus, hääletus on avatud sulgeme hääletuse. vastu võetud. järgmisena järgmine härra Tavrakakise raport äh, Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse kohta hääletus on avatud. hääletus on suletud vastu võetud, tervitame jällegi härra raportööri ja nüüd härra Stavrakakise raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse kohta. hääletus on avatud, nimeline hääletus. hääletus on suletud vastu võetud, tervitame härra raportööri ja nüüd härra Stavrakakise raport raport Euroopa Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri osas, hääletus on avatud, jällegi nimeline hääletus. hääletus on suletud. vastu võetud, jällegi tervitame härra Stavrakakist ja järgmine härra Stavrakakise raport Euroopa Lennundusohutusameti kohta hääletus on avatud, nimeline hääletus hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd äh, härra Stavrakakise raport äh, haiguste ennetamise tõrje Euroopa Keskuse osas äh, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud raport on vastu võetud, härra Stavrakakist täname hästi tehtud töö eest, nüüd Euroopa Kemikaaliamet, härra Stavrakakis, järgmine raport hääletusel, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. see on vastu võetud härra, härra Stavrakakise raport Euroopa Keskkonnaameti eelarve osas, hääletus on avatud, nimeline hääletus. vast-, hääletus on suletud, vabandust. vastu võetud. härra Stavrakakise raport järgmisena Euroopa Toiduohutusameti kohta, seekord hääletus on avatud, nimeline hääletus hääletus on suletud. vastu võetud. järgmisena härra Stavrakakise raport Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskuse kohta. hääletus on avatud, jällegi nimeline hääletus. hääletus on suletud. vastu võetud järgmisena härra Stavrakakise raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti kohta hääletan, avan hääletuse, nimeline hääletus. hääletus on suletud. vastu võetud. järgmisena härra Stavrakakise raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti eelarve täitmise heakskiidu kohta hääletus on avatud, nimeline hääletus. hääletus on suletud. vastu võetud. järgmisena härra Stavrakakis raport Euroopa Raudteeagentuuri kohta. hääletus on avatud, nimeline hääletus hääletus on suletud. vastu võetud. järgmisena härra Stavrakakise raport Euroopa koolitusfond. hääletus on avatud, nimeline hääletus. hääletus on suletud vastu võetud. järgmisena härra Stavrakakise raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri kohta hääletus on avatud, nimeline hääletus. nüüd on hääletus suletud. vastu võetud. härra Stavrakakise raport järgmisena Euratomi tarneagentuuri kohta hääletus on avatud, nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus on suletud. vastu võetud. järgmine härra Stavarkakis raport. Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi eelarve heakskiitmise kohta nimeline hääletus ja hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. härra Stavrakakise raport kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Eurojusti kohta, hääletus on avatud, nimeline hääletus. hääletus on suletud vastu võetud. härra Stavrakakis, raport järgmisena Frontexi osas hääletus on avatud, üleline hääletus. hääletus on suletud. vastu võetud. järgmisena härra Stavrakakise raport Euroopa GNSSi järelevalveameti osas nimeline hääletus sulgen hääletuse. vastu võetud. järgmisena härra Stavrakakise raport eh, ühisettevõtte Artemise eelarve täitmisele antava heakskiidu osas nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. nüüd härra Stavrakakise raport Äh, Clean Sky ühisettevõtte eelarve osas, hääletus on avatud, äh, nimeline hääletus. hääletus on suletud. vastu võetud. järgmisena Rastafarkakise raport innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogia algatuse rakendamise ühisettevõtte eelarve nimeline hääletus, hääletus avatud näed, see on suletud. vastu võetud, järgmisena härra Stavrakakiselt jällegi ühisevõte Seesar, eelarvenimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud Need kõik äh, härra Stavrakakise raportid võeti vastu, nii et äh, tõesti õnnitlussõnad. vastavalt päevakorrale tuleb nüüd hääletusele lihtsustatud menetluse alusel härra Rapkai äh, raport äh, Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotluse osas härra Silvestris on palunud sõna. suur tänu, proua president, ma tahaksin ühte asja lihtsust äh,, selgitada kas need hääletused, mis äh, täna tulevad äh, hääletusele, on automaatselt hääletusel või on härra De Magistris palunud seda eraldi? kel, kes on ju tegelikult öelnud, et äh, ennast peab kohtuistungitel kaitsma ma tahaksin teada, kas härra de Magistris on palunud siin puutumatust või antakse see automaatselt niimoodi? võib-olla selgitate natukene seda asja, sellepärast et kui tema üritab kohtusaalist, kohtusaali vältida, siis proua president, vastab ta küsida, kas tegemist on automaatse küsi-, automaatse protsessiga või te palus seda eraldi ja härra kõneleja ütleb, et kelle käest te täpselt küsite, et eh, teie käest küsin. proua president, eh, härra De Magistris oli see, kes palus seda, et tema puutumatust kaitstakse, nii et läheme hääletuse juurde ning eh, see raport siis härra Rapkalt. nüüd on hääl seal poolt, vastu. see raport on vastu võetud järgmisena härra Rapkai raport äh, Bruno Kolniši puutumatuse kaitsmise taotlus. kas keegi on palunud sõna? härra Kolniš, palun proua president, kaks minutit äh, lubate mulle äkki, sellepärast et siin ei ole mm, pärast olemas mingisugust arutelu ega ka hääletusselgitusi, kuid minu meelest on väga üllatuslik selline menetlus, millest me siin räägime. ma olen avaldanud oma poliitilist arvamust. Äh, mikrofon on võetud kõnelejalt, kõneleja jätkab. katkestatakse kõnelejad, proua president me peame minema hääletuse juurde, härra Kolnis. Teil on juba olnud võimalus oma seisukohti väljendada siin kojas, praegu ei ole selleks õige aeg ega ka koht. nii et läheme hääletuse juurde. ei kuule, mida ütleb härra Kolnis. proua president, te rääkisite sellest kõigest eile meie kodukord ette seda ei näe, et te praegu siin sõna võtate, mul on väga kahju, nii et lähme hääletuse juurde poolt, vastu, erapooletud. see raport on vastu võetud. järgmisena härra Rapka ja raport härra Puruna kolniši puutumatuse äravõtmise taotluse osas. poolt. Te tahate veel sõna võtta? Teil ei ole selleks õigust, poolt vastu, erapooletud vastu võetud tahate, et kontrollime? no kontrollime sellisel juhul. vastavalt päevakorrale nüüd siis eh, kontrollime, kolleegid, jah. hääletus on avatud, viimane on hääletusel uuesti. La votazione chiusa. hääletus on suletud. see raport võeti vastu ja nüüd härra Arsenise raport äh, Prespa pargi piirkonna kaitse ja säästev areng. poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. nüüd äh, proua Carmen Fraga STV-si raport äh, leping, milles käsitletakse sadamariigi meetmeid ebaseaduse teadmed reguleerimata kalapüügi osas, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, äh, õnnitleme proua raportööri, nüüd äh, proua McCarthy raport võlgnike varade külmutamine ja avalikustamine piiriülestes kohtuvaidlustes. proua äh, raportöör on palunud sõna, proua McCarthy jah, väga lühidalt, proua president, meil ei olnud kahjuks võimalik täiskogus arutelu pidada selle raporti osas, ma tahaksin siinkohal tänada seega kolleege ja oma fraktsiooni, kes on toetanud seda soovitust ja ma tahaksin teavitada nõukogu ja komisjoni sellest, et kamp-, kampaania on hakanud nüüd parlamendis pihta, kaitsmaks neid kodanikke, kes on sattunud pettuste ohvriks Äh, petturite äh, varade külmutamine on kriitilise tähtsusega, sellepärast et täna on petturid need, kes tulevad mängust puhtalt välja, aga inimesed peavad lisaks sellele, et nad on kogu raha kaotanud, maksma ka väga äh, kõrgeid advokaaditasusid ja seega me teeme soovituse, et see ebaõiglus eemaldataks ja et kuritegude ohvriks langenud inimestele õiglus tagasi antaks. Grazie, procedi- suur tänu, läheme siis hääletuse juurde. Äh, meil on vaja siin kvalifitseeritud hääleenamust, nii et poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, õnnitlussõnad proua McCarthy'le. ja nüüd äh, on mul üks sõnum, see on president Puusekilt. mul on hea meel teavitada teid selles, et täna on meil väga hea meel äh, Bogdan Berezevitšit, Poola senati presidenti ning äh, Seimas äh, Leedu parlamendi presidenti härra Vitvini, kes on Ukraina parlamentaarse kogu esindajad tervitada Euroopa Parlamendis, nad on kõik tulnud kokku meie kohtumisele, tegemist on äh, Äh, parlamentaarse, mm, parlamentidevahelise assamblee erikohtumisega. see assamblee on